lugeda, istuge. meil on vaja alustada tööga. nüüd on proua Linni protseduuriline küsimus. ma tahtsin lihtsalt teatada, et transpordideklaratsioon number viiskümmend neli on saanud äh, õige äh, arvu allkirju ja ma tänan kõiki, kes allkirjad andsid, aitäh!